aga me peaksime jääma enesele kindlaks ja seeläbi me saame ka hea kokkuleppe. suur aitäh arutelu eest, suur aitäh! suur aitäh, Hannes! palju õnne ka nii suurepärase raporti puhul! ja sellega oleme me lõpetanud selle päevakorrapunkti, hääletus leiab aset homme keskpäeval järgmine päevakorrapunkt on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Egiptuses. mulle on teada antud, et välisteenistuse nimel ehk siis kõrge esindaja asemel räägib meiega täna siin proua Kusaku Margulis, kes on Küprose välisminister ja tervitame teid ka siin meie täiskogu saalis ja alustuseks on sõna teil, proua minister. saate siis äh, oma avaldust tutvustada, palun. Thank you, Mr President. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud me kõik jälgime kasvava murega eh, poliitilist siseolukorda Egiptuses. eelmisel nädalal leidsid aset eh, vägivaldsed kokkupõrked eh, meeleavalduste käigus, sellega kaasnesid mitmed surmajuhtumid ning sajad said vigastada olukord äh, president Morsi toetajate ning opositsiooni vahel, äh, rahvusliku päästerinde äh, vahel on tupikusse jõudnud. lisaks sellele kutsutakse üles edasistele meeleavaldustele. kõneleja vabandab An agonizing question that boggles the mind. ja küsimus, mis tõstatub, on järgmine. mis on saanud Egiptuse demokraatlik eh,, demokraatiale üleminekust? esmaspäeval me arutasime olukorda Egiptuses ka Välisasjade Nõukogus. ministrid leppisid kokku selles osas, et eh, olukord peab eh, rahunema ning meil on vaja kõikehõlmavat dialoogi selleks, et leida lahendus, mis põhineks konsensusel nende äh, ühisel omandil. ilmselgelt Egiptusel on vaja tugevat põhiseadust, mis esindaks kõiki egiptlasi. lugupeetud saadikud, lubage mulle esmalt kokku võtta mõningad sündmused, mis on viinud niivõrd tõsise poliitilise kriisini. kahekümne teisel novembril president Morsi väljastas põhiseadusliku teatise, kus ta muuhulgas äh, jättis presidendi ametikoha justiitskontrolli alt välja. kolmekümnendal novembril ähm, põhiseaduse eelnõu võeti vastu äh, assamblee poolt, kus domineerivad islamistid ning kuulutati välja referendum äh, viieteistkümnendaks detsembriks. järgnesid meeleavaldused mõlema äh, leeri poolt, algselt olid need rahumeelsed, aga eelmisel nädalal muutusid vägivaldseks. eelmisel neljapäeval president Morsi pöördus rahva poole ja kutsus üles läbirääkimistele. sellest hoolimata aga ta ei andnud järgi põhiseadusliku avalduse küsimustes ning ka rahvahääletuse kuupäev jäi samaks riiklike päästerinne, mis on peamiseks opositsioonijõuks, mis koosneb ähm, ilmalikest ja liberaalsetest parteidest, muuhulgas ka endistest presidendikandidaatidest, Amr Musast ning Mohammed Al-Baradeist. Nemad keeldusid osalemast neil äh, läbirääkimistel, kuna mitte ükski nende nõuetest ei leidnud rahuldamist. ehk siis äh, ei tühistatud põhiseaduslikku avaldust, ei tühistatud põhiseaduslikku rahvahääletust ning ei loodud ka uut asutavat assambleed. laupäeval äh, pärast äh, programmeeritud dialoogi, äh, kuhu, kus osalesid kuuskümmend 60 poliitiliste esindajate, aga mitte rahvuslik säästefond. president Morsi tühistas algse põhiseadusliku avalduse, aga seejärel tuli välja uuega ning ka rahvahääletuse kuupäev jäi samaks. praegu, kui me siin koos oleme, kutsutakse üles meelt avaldama mõlema leeri poolt, nii Morsi pooldavate jõudude poolt kui ka opositsiooni poolt olukord on rahunenud, tänavad äh, rahvusliku päästeriine ütles, et äh, osaleb äh, rahvahääletusel ning peab kampaaniat ei hääletamise poolt. see viib, see annab uut legitiimsust hääletusele. majanduse valdkonnas Egiptus otsustas IMF-i laenu külmutada kuuks ajaks ja see ei ole lõplik otsus ja meil on vaja vaadata, kuidas asjad veel arenevad. lugupeetud saadikud, kõrge esindaja, asepresident Cathy Ashton ja ka Euroopa Liidu eriesindaja äh, härra Leon ning Euroopa Liidu delegatsioon Kairos on olnud pidevas kontaktis peamiste äh, poliitiliste jõududega, äh, muuhulgas ka välisministri Aamriga ning me oleme edastanud äh, oma sõnumid, milleks on olukorra rahunemine ning lepituse äh, alustamine. me oleme leidnud, et see on soovitav äh, tegutsemisviis, võttes arvesse, kuivõrd olukord on polariseerunud ja kuivõrd suured on vastuolud parteide vahel ning kuivõrd tundlikud on kõik osapooled välise sekkumise vastu. nagu te teate, kolmapäeval esindasin asepresident Ashtonit ning äh, lugesin tema ette, nimel ette avalduse, kus samuti kutsuti üles demokraatliku üleminekuga jätkamisele ning äh, kõikehõlmava dialoogiga alustamisele nüüd tulles tagasi demokraatiale ülemineku juurde, demokraatia ehitamine ei ole miski, millega on võimalik kiiresti toime tulla. paljud teist olete ise oma koduriigis näinud, kuidas see protsess läheb. Te teate, et tugeva ja jätkusuutliku demokraatia ülesehitamine on pikk jõupingutus, see nõuab kõva tööd, pühendumust ning vastupidavust ning samuti ka kannatlikkust seda nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt. vahel tegevused ning meetmed, mis võetakse, esmapilgul ei eh, leia suurt toetust. nagu üks kolleegidest Välisasjade Nõukogus esmaspäeval ütles, üleminekud on alati segased ning nõuavad äh, otsuseid, mille osas valitseb erimeelsus. samas on aga oluline ikkagi arvestada ka opositsiooni nõuetega. ma usun, et see avaldus võtab kokku väga hästi praeguse olukorra Egiptuses ning nüüd peavad juhid otsustama koos opositsiooniga äh, kõikehõlmava eh, dialoogi alustamises, mille eesmärgiks on eh, jõuda konsensusliku lahenduseni, milleks peab olema jagatud eh, omad. samuti tuleb tagada usaldus ning tagada see, et Egiptus jääb demokraatliku ülemineku teele ning samuti ma kordan üle, on äärmiselt oluline, et Egiptuse põhiseadus esindaks kõiki egiptlasi ning tagaks inimõigused kõikidele hoolimata usust, soost või mõnest muust äh, aspektist. inimesed jäid oma eludest ilma Tariri väljakul ning mujalgi, nõudes äh, õigustatult äh, taga oma poliitilisi ning sotsiaalmajanduslikke õigusi, ärgem kunagi unustagem seda. lugupeetud parlamendisaadikud, Egiptus praegu seisab silmitsi äärmiselt delikaatse olukorraga, aga nad peavad ise lahenduse leidma Egiptus kuulub egiptlastele ja me ei saa ega ei tohi peale suruda oma lahendust. mida me praegu teha saame, me saame näidata, et Euroopa Liit toetab Egiptuse rahvast demokraatliku ülemineku teel ning me saame endiselt kutsuda üles Egiptust alustama kõikehõlmava dialoogiga, leidmaks konsensuse põhist lahendust ja muidugi mõistame, peame hukka mõistma igasuguse vägivalla. Euroopa Liit samuti peab selgelt ja tungivalt väljendama oma ootusi, mis on seotud demokraatlik, demokraatiale üleminekuga. me peame ka viitama Euroopa Liidu Egiptuse rakkerühmale kolmeteistkümnendal ja neljateistkümnendal novembril, mis oli edukas ja milles ka mõned teist osalesid ning sellega loodi uus momentum Euroopa Liidu Egiptuse suhetes, mis põhineb ähm, sotsiaalsest õigusest kinnipidamisel, sotsiaalmajanduslikul arengul, õigusriigil, inimõigustel ning heal valitsemistaval. suur aitäh, lugupeetud president! suur aitäh teile, proua minister, ja nüüd läheme nende kõnelejate juurde, kes võtavad sõna oma fraktsioonide nimel ja kõigepealt on sõna Rahvapartei nimel härra Kristjan Dan Predal. sõnavõtuks on tal kaks ja pool minutit. suur tänu, juhataja, minister, volinik ma tahaksin kõigepealt tervitada, et me peame täna arutelu olukorra üle Egiptuses. tegemist on äh, väga kiireloomulise küsimusega, sellepärast et Egiptus on ohus. sündmused äh, leiavad seal aset väga kiiresti, aga areng ei liigu selles suunas, mida meie sooviksime, ehk siis õigusriigi äh, põhise demokraatia suunas, põhiõiguste austamise suunas praegu ei liiguta iga päevaga kaugenetakse mainitud eesmärgist. teatud äh, seadussätetest lähtuvalt on Egiptuse sõjaväel endiselt äh, võimalus arreteerida egiptlasi ja viia nad sõjaväekohtu ette. olgugi, et äh, president Morsi võttis tagasi oma avalduse, mis oleks teinud temast superpresidendi, tegi ta seda kaks nädalat pärast äh, survet ja kõhklusi. Egiptus ei ole kunagi olnud nii lõhestatud, kui ta praegusel hetkel on. asi ei ole selles, kas olla nüüd president Morsi poolt või vastu. asi on selles, et äh, on äh, sügavam lõhe selles osas, millist rolli peaks mängima usk avalikus elus ja sellest lõhest ei saa üle, kui äh, suruda peale sellist põhiseadust. eriti, kui selle osas äh, ei ole peetud laialdasi konsultatsioone ja põhiõigused ei ole seal põhiseaduses tagatud praegu on äh, kätte jõudnud äh, aeg, mil tuleks lõpetada, peatada Egiptuse režiimi autoritaarsed tendentsid. kriisist äh, saab Egiptus väljuda ühtsena, kaasavana. hiljuti sõjavägi katkestas viimasel minutil läbirääkimised opositsiooniga, täpsemalt öeldes tühistas need ja põhiseadusreferendum tahetakse korraldada hoolimata sellest, milline segadus valitseb. segadus valitseb isegi kuupäeva osas. kahjuks äh, see, mis Egiptuses praegu toimub, on äh, demokraatlik farss, mitte tõeline demokraatia, aitäh! suur aitäh ja nüüd on pooleteistkümneks minutiks sõna kolleeg Panseeril sotsiaaldemokraatide nimel. tänan, president. praegune poliitiline olukord, milles Egiptus on, nõuab meiepoolset äh, jälgimist viimaste päevade sündmused tuleb hukka mõista. me peame minema kaugemale faktide tõdemisest. praegune üleminekufaas määrab ära stabiilsuse kogu selles piirkonnas, see mõjutab ka Iisraelit ja Palestiinat. meie kohalolek mainitud rakkerühmas on väga oluline olgugi, et äh, presidendi suhtumine tekitas mitte just vähe demokraatlikke probleeme, mõjud opositsioonile on olnud negatiivsed. sellegipoolest ei saa ette kujutada seda, et äh, putšide või käsikähmluse kaudu oleks võimalik olukorda Egiptuses lahendada, see ei puuduta mitte ainult äh, et valitsuse poliitikat see probleem, vaid äh, kogu põhiseadusmenetlust. meil tuleb äh, välja öelda, et äh, põhiseadustekstis on palju kitsaskohti, lünku ja see põhiseadus ei esinda kogu Egiptuse ühiskonda. meil on vaja aidata kaasa sellele, et sõjavägi ei peaks uuesti hakkama sekkuma sellesse üleminekuprotsessi opositsioon äh, peab olema tugevamalt esindatud ja e-, Euroopa Liit ja USA peavad andma omapoolse toetuse. suur aitäh ja kaheks minutiks on sõna proua Šakel liberaalide nimel. president, president, volinik, kolleegid, tegemist äh, on kiireloomulise üleskutsega proua Ashtonile näidata juhi rolli me oleme andnud lubadused oma inimestele ja põhja-aafriklastele inimõiguste ja demokraatia osas. me nägime, mis olid äh, selle tulemuseks, kui me aastakümneid toetasime diktaatorlikke režiime. Euroopa Liidul on vaja väärtustepõhiseid lähenemisi partnerluseks sealsete riikidega ja praegu ei ole rakendatud seda lähenemist, et äh, kui tehtakse rohkem demokraatlikke reforme seal, siis saadakse ka rohkem äh, arenguabi. nüüd äh, Morsi on läbi viimas äh, reforme, millega ta saaks rohkem võimu, kui Mubarakil kunagi oli. ja nüüd kardetakse kaubandussuhteid e, Egiptusega, investeerida Egiptusesse ja egiptlased ei ole sellist äh, juhtimist ära teeninud, eh, kus inimesed on võimuahned, aga nad ei tule võimul olemisega toime. Egiptusel on vaja õigusriiklust ja mis on olnud nüüd eh, Euroopa Liidu vastus sellisele proaktiivsele võimu hõivamisele? Eh, kulus nädalaid enne, kui kõrge esindaja lõpuks reageeris ja täiesti valel ajahetkel siis äh, teatas Euroopa Liit, et äh, külmutatud Mubaraki varad äh, tagastatakse Egiptusele. Egiptus on meie jaoks väga oluliseks teemaks, sellepärast et meie elame heaolus siis, kui meie naabrid on heaolus. me peame täitma neid lubadusi, mis me oleme andnud oma kodanikele ja Egiptuse kodanikele mis puudutab nüüd seda referendumit ja sellega seotud arenguid, siis me peaksime olema palju rohkem valved või me peaksime lõpetama oma teeskluse tingimuslikkuse osas? suur aitäh, proua Šake, Roheliste nimel on sõna pooleteistkümneks minutiks proua Judith Sargentinil. tänan, president. mida teha siis, kui sõber teeb midagi imelikku ja sa ei saa aru, miks ta seda teeb. mida teha siis, kui riik üritab äh, üles ehitada demokraatiat, aga riik on nii polariseerunud, et kompromissid ei ole enam võimalikud. me olime rakkerühmaga proua Ashtoniga hiljuti Egiptuses. ma kõnelustel Egiptuse parlamendi saadikutega täheldasin, et äh, kompromissi sõlmimine lihtsalt ei äh, kuulu sealse parlamentaarse praktika juurde, seda tõlgendatakse kui sammu tagasi või järeleandmist ja kui ma nüüd vaatan, mida teeb härra Morsi, siis mul on väga suured äh, mured, aga kui me näeme, et meie sõber teeb midagi hullumeelset, siis tuleb talle öelda tõde kui härra Morsi tahab kolme nädala pärast selle põhiseaduse läbi suruda, siis tuleb talle öelda, et see ei ole õige. aga samas me peame jääma sõbraks, me peame kuulama, me peame toetama. Euroopa Liit ei saa üksinda hoolt kanda selle eest, et Egiptuses hakkaks valitsema õigusriiklus, aga me saame pakkuda omapoolset toetust ja seetõttu kutsungi teid äh, kõiki üles äh, aktiivselt äh, tegutsema. suur aitäh ja konservatiivide nimel on nüüd sõna üheks minutiks härra Tänak. president, nagu kõik poliitilise ajaloo tudengid teavad, siis revolutsioon ei tähenda mitte üleminekut, vaid muutmist, vajalikku muutmist. Egiptus nüüd muutus üleöö ja teatud härra Morsi teod tuleb hukka mõista. uue konstitutsiooni äh, väljatöötamine oleks pidanud äh, hõlvama suuremat kogukonda kui äh, moslemi vennaskond ja nüüd, kui ta üritas laiendada oma võimu ja võtta ennast välja õiguskaitseorganite haldusalast, siis äh, see on andnud tugevad tasalöögid, aga me võime olla ka ähm, ettevaatlikult optimistlikud, ähm, opositsioon osaleb referendumil, ei boikoteeri seda ja minu fraktsioon tervitab äh, rakkerühma tegevust äh, Egiptuses ja fraktsioonina me toonitame, et on väga oluline kaitsta kopti kristlaste usuvabadust. Nad kardavad parlamenti ja valitsust, kus äh, domineerib moslemi vennaskond ja kelle tegevussimuse aluseks on šaria. suur aitäh ja järgmisena on fraktsiooni nimel samuti sõna härra Bastian Pelder. suur tänu, president ma olen äh, suhelnud äh, sel nädalal, eelmisel nädalal Egiptuse kristlastega. kõnelustest nendega võin ma tuletada, et nad äh, lükkavad selle põhiseaduse eelnõu tagasi. kui ka ise seda teksti lugeda, siis on selge, miks kristlased ja sekulaarne osa ühiskonnast on äh, referendumi vastu. artikkel kakssada üheksateist näiteks ütleb, et on võimalik täielikult rakendada šariati artikkel number neli edendab äh, kõrge nõukogu pädevusi, annab kõrgele nõukogule põhiseaduse üle ainukontrolli õiguse ja šaria rakendamise õigusi. ei rohkem ega vähem. ja millised järeldused äh, teevad siis nõukogu ja komisjon äh, sellest äh, stsenaariumist? suur aitäh härra Pelderile, pooleteistkümneks minutiks on nüüd sõna kuue nimel proua Marisa Matias suur tänu, juhataja. president äh, Morsi üritab Araabia kevadet kasutada ära oma huvides, et viia sisse autokraatlik süsteem, ta soovib kontrolli ähm, õigus äh, kaitseorganite ja sõjaväe üle, poliitikud võtavad järjest enam äh, seal äh, ohjasid enda kätte. kodanikud protesteerivad ja see on äh, kaasa toonud endaga selle, et autokraatlik režiim on veelgi tugevnenud sõjaväe toetusel. sõjaväge kasutati demonstrantide vastu. sõjavägi on nüüd äh, suunatud opositsiooni vastu ja see on väga ohtlik äh, tendents ja mis puudutab nüüd äh, kohtu võimu kontrolli, siis president Morsi tahab kiiresti läbi suruda põhiseaduse, mis ei arvesta riigi sotsiaalse ja poliitilise mitmekesisusega. tuletan meelde, et äh, presidendivalimiste esimeses voorus sai Morsi äh, kakskümmend viis protsenti häältest, teised kandidaadid said ka üle kahekümne protsendi häältest ja kui vaadata seda häälte arvu, siis äh, see ju indikeeriks, et tuleks ka teised poliitilised jõud kaasata. ja me ei soovi, et pärast äh, Araabia kevadet langeks Egiptus külma talve. ja lõpetuseks härra Möltser, kellel on üks minut selleks, et rääkida fraktsioonilise kuuluvuseta kolleegide nimel tänan, härra president. president äh, Morsi on nüüd äh, tulnud välja selle avaldusega ja tahab põhiseadust, äh, mis on vastuoluline, läbi suruda ja see on esimene samm islami diktatuuri suunas. revolutsioon on põhimõtteliselt läbi kukkunud, sellepärast et ei ole räägitud usu rollist, ei ole jõutud selles osas kokkuleppele ja praegu äh, nüüd istub Egiptus äh, püssirohutünnil, ähm, ühiskond on äh, lõhenenud, majandus on alla käinud, selge on ka see, et võimude lahusus vastab selgelt demokraatlikele põhimõtetele, aga selle jaoks ja kodanike jaoks on tehtud liiga vähe, et vältida kodusõda ei äh, saa demonstrante nimetada šaria vaenulikeks kristlasteks ja Mubaraki äh, sabarakkudeks. põhiseaduse äh, eelnõu tuleks üle vaadata, nii et oleks täpselt tagatud ka Egiptuse kristlaste õigused tulevikus. suur aitäh härra Möltserile ja nüüd jõuame selleni, et enam ei võta sõna inimesed mitte fraktsioonide nimel, vaid juba iseenda nimel ja esiteks on sõna proua Maria Gabrielil. kaks ja pool minutit, palun. suur tänu, härra president, kallid kolleegid kõigepealt saab öelda seda, et Euroopa Liit peab jääma aktiivsemaks ning veelgi julgemalt väljendama oma seisukohti, mis vastavad meie väärtustele Egiptuse osas. kõigepealt siis dialoog ja teiseks ka ettevaatlikkus. ma arvan, et on oluline saata välja selged sõnumid. kõigepealt äh, sõnum Egiptuse valitsusele tuleks neile öelda, et aasta tagasi valisite te demokraatia tee, mis kindlasti ei ole kerge. Teil on vaja vaevaldasid valimisi, korralikke institutsioone, kuid ärgem langegem vanade autoritaarsete reflekside kütkeisse. Teil ei ole õigust jätta kõrvale täielikult egiptlaste õigusi. me peame jätkama oma jõupingutusi selleks, et aidata Egiptust, tugevdades oma poliitilist dialoogi. me ei ole siin selleks, et mõista hukka Egiptuse valitsust, kuid ei tasu karta seda, et seista ema demokraatlike väärtuste ning inimõiguste eest meil on kohustus toetada Egiptuse rahva initsiatiivi, kes soovivad elada demokraatlikus režiimis ja süsteemis, mis tagab neile ka õigused. nii et me peame kompromissi vaimus ja dialoogi vaimus tegema koostööd eh, Egiptusega selleks, et Egiptusest saaks riik, mis peab kinni demokraatlikest põhimõtetest ning samuti, et seal valitseks õigusriik tuleb kaasata ka naised kõrgetele poliitilistele otsustavatele ametikohtadele tänu nende dünaamilisusele ning otsustatavusele kindlasti ka Egiptus võidab, kui ta investeerib noortesse. nii et Euroopa Liiduna peaksime ütlema äh, ka selgelt välja, meie oleme ju peamine kaubanduspartner Egiptusel ning samuti peamine abi ja investeeringute allikas, nii et peaksime seda esimest ja kõige olulisemat rolli ka mängima. esimene kohtumine toimus neljateistkümnendal novembril Kairos, äh, tuleks väljendada selgelt ka süvendatud koostööd Maria, kas sa äh, saaksid korraks äh, sõna? probleem on selles, et äh, lihtsalt tõlgid annavad märku, et nad ei suva, suuda lihtsalt sellisel kiirusel sinuga sammu pidada, nii et kui võimalik, siis võta natuke kiirust vähemaks. vabandan tõlkide eest ja aitäh. jätkan. Euroopa Liidu Egiptuse rakkerühm, mille esimene kohtumine leidis aset neljateistkümnendal novembril Kairos ja ka meie süvendatud koostöö konkreetsed väljundid peaksid tagama meie ühise eesmärgi saavutamise, milleks on rahu tagamine, stabiilsuse ning heaolu tagamine ning samas põhiõiguste, inimõiguste ja õigusriigi tagamine. see rakkerühm peab võimaldama kaasata kõik demokraatlikus üleminekus osalevad pooled ning ka kõik need partnerid, kes saavad meid aidata nende nii Egiptuse kui Euroopa Liidu prioriteetide ellurakendamises, olgu need siis poliitilised või muud laadi meil on võimalus siin aidata kaasa demokraatiale, kuid samas mitte unustada ära majanduskasvu taastamist ning töökohtade loomist ning eh, nende investeeringute soodustamist, mis toovad meile kõigile kasu. nii et meie süvendatud koostöö Egiptusele kindlasti su-, suudab nende väljakutsetega hakkama saada, vastab ka eh, kodanike vajadustele Egiptuses, kuid nagu ma ütlesin, siis oleks oluline see, et dialoog ja inimõiguste kaitse jääks Egiptuse üleminekuperioodis kesksele kohale suur aitäh ja nüüd on pooleteistkümneks minutiks sõna proua Anna Komešil. me oleme näinud, kuidas demokraatlikus üleminekus on tekkinud murettekitavaid probleeme. siin on tehtud samme, mis põhimõtteliselt on pärit autoritaarsest režiimist, sõjavägi on siin omandamas rolli, mis takistab demokraatlikku protsessi. president eksis, selleks, et kriisist väljuda, peab ta Äh, dialoogi pidama kõikide demokraatlike jõududega ning kuulama ära ka Egiptuse rahva, ka need inimesed, kes äh, avaldavad meelt Tariri äh, väljakul. ei tohi minna edasi selliste reformidega, mis ei võimalda tagada põhiõigusi, mida ometigi enamik rahvast ju nõuab seda teevad naised, seda teevad ka usuvähemused ja ka teised ühiskonnagrupid. referendum, millele, millega on juba põhimõtteliselt algus tehtud, on küsitav. ja see küll ei suurenda kuidagi ei põhiseaduse ega ka praeguse valitsuse legitiimsust. tuleb vältida seda, et Egiptus langeks nüüd usulise sallimatuse küüsi või poliitiliselt kahtlastesse kommetesse. loomulikult on Egiptuses samuti omad ohud. me tahame, et Egiptus elaks stabiilselt ja rahus ja et ka terve piirkond oleks selline. ja selleks, et seda teha, peame me kinni pidama demokraatia põhimõtetest nii et rohkem rohkema nimel, mis on ju Euroopa Liidu hüüdlause, just nimelt ja seda peaks järgima ka Egiptuses, nii et peab nõudma härra Morsilt ja ka teistelt, et nad peaksid kinni kõikide inimeste inimõigustest. katkestasin sind varem, sellepärast et ka sinuga ei suutnud tõlgid sammu pidada, nii et paluksin kõikidelt sõnavõtjatelt, et te siiski natukene hoiaksite vaos ennast selle rütmi osas, sest et me teame ise Äh, kuidas äh, me siin räägime, nii et meil on ju siin professionaalsed tõlgid ja lihtsalt nad teinekord ei suuda sammu pidada, sest et äh, kui kahes minutis tahetakse ära öelda nelja minuti materjal, siis lõppkokkuvõttes saavad aru ainult need, kes, kelle emakeel on sama, mis kõnelejal, nii et suhtlemine kui selline läheb siis kaduma ja nüüd on sõna proua Desarnesil. suur tänu, härra president me teame kõik, mis äh, Egiptuses toimub, see on väga tõsine, majanduslik olukord on katastroofiline, sellele lisandub veel ka poliitiline, institutsionaalne, põhiseaduslik ja demokraatlik kriis. mina usun, et meie esitatud küsimused on täiesti õigustatud, meil on õigus panna kahtluse alla ka äh, see tekst, mis, äh, mille üle referendumil hääletatakse. selle asemel, et siin hoida ära igasugust kuritarvitamist, tegelikult just nimelt luuakse siin võimalus äh, Äh, kuritarvitamiseks vähemuste õiguste osas, soolise võrdõiguslikkuse osas ning vabaduste osas, nii et äh, ma kahtlen selles kõiges. see õhkkond, mis seal äh, hetkel on, vägivald, väga suur lõhe islamistlike ning antiislamistlike kodanike vahel, sellises õhkkonnas ei tohiks küll referendumit korraldada Mahmoud Saled, äh, blogija, eile telefonitsi andis meile ka teada, et inimestel ei ole referendumi kohta üleüldse mingisugust informatsiooni, enamik inimesi on lausa loobunud sellest, et sellel, seda referendumit äh, korraldada, nii et ma tahaksin, et me ütleksime Egiptusele, et äh, tuleb ikkagi veidi maha rahuneda, tuleb arvestada ka opositsiooni täiesti õigustatud muredega ja teha siis selline ähm, žest ähm,, miks mitte lükata edasi referendum demokraatiat ei ole võimalik üles ehitada, kui selleks tuleb kasutada jõudu ja proua minister, te seda ka ütlesite, Euroopa Liit ei saa lõppkokkuvõttes Egiptusele midagi peale suruda, jah, see on tõsi, aga Euroopa Liit saab sõna võtta ja oma soovitused ikkagi kõigile meelde tuletada. suur aitäh ja üheks minutiks on sõna härra Proveral, palun. suur tänu, härra president president Morsi ning äh, moslemi vennaskonna eesmärgid on ju selged, tegemist on põhiseaduse projektiga, mis tähendab, et õiguse aluseks oleks äh, siis islamiseadus ehk äh, šaaria. on olnud, on öeldud ka seda, et tema orga-, et organisatsioon Egiptuses ei tunnusta Iisraeli äh, ja et on aeg käes selleks, et tõsta relvad ka lääneriikide vastu. Araabia kevad on Egiptuses pöördumas autoritarismi suunas noored ja naised, kes on Tahriri väljakul ähm, ei, tuleb välja, ei võidelnud mitte demokraatia eest, vaid olevat ohtlikud islamistid, kes üritavad riiki rööpast välja lüüa, lüüa me peame ikkagi näitama üles oma vankumatut toetust demokraatlikule üleminekule, mis tundub, et on justkui tühipaljas illusioon ja muutub järjest vastuolulisemaks. härra volinik Füüle on ju öeldud, et rohkem rohkema nimel, nii et tuleb toetada ikkagi demokraatlikku regi-, režiimi Egiptuses. nüüd on sõna härra Vigenilil härra president, lugupeetud kolleegid, kui ma vaatan olukorda meediakanalites, siis oleks tegemist justkui déjà vu'ga, president kasutab ära oma võimu, inimesed on Tahriri väljakul, meeleavaldused, nii et kõik kordub, mis leidis aset vähem kui kaks aastat tagasi, Mubarak on nüüd läinud, nüüd on meil Morsi, aga ma usun, et me oleme kõik oma õppetunnid ka saanud ja kui see nüüd tõesti nii on, siis peaks Euroopa Liit otsustavalt ja kohe ja tihedas koostöös Ameerika Ühendriikidega ka reageerima nüüd novembri keskel Euroopa Liidu Egiptuse rakkerühma läbi me näitasime seda, mida me tahame, et demokraatlik protsess jätkaks ning reformid jätkuksid. me peaksime nüüd näitama, millised on meie vastused siis, kui inimeste õigusi rikutakse ja demokraatia on ohus demokraatiat pooldavatel jõududel on Egiptuses vaja toetust. tegemist on kriitilise hetkega, meie usaldusväärsus pannakse proovile ja seega ma ei mõista päriselt seda, et välisasjade nõukogus öeldi, et võtame teatavaks viimased arengud Egiptuses, aga tegelikult ei öelnud nad mitte midagi sisukat ega jõudnud ühegi järelduseni. nii et kui me endale vastutust ei võta, siis me valame õli tulla vaid nendele, kes on valinud selle mittedemokraatliku tee põhiseadus on ju üsna kahtlane ja see võib äh, panna ohtu kõik tulevased arengud, nii et kui nüüd nõukogu lihtsalt võtab selle teatavaks või äkki nad sooviksid ka oma arvamust avaldada. Äh, ma saan aru, et demokraatiat üleöö nüüd üles ehitada ei saa, aga ma peaks olema pime, kui ma näeksin, et olukord liiguks täiesti teistsuguses suunas. suur aitäh härra Vigeninile ja nüüd on sõna üheks minutiks härra Ziobrol. Szanowny panie przewodniczący, rozwój wydarzeń w Egipcie zdaje się härra president, arengud Egiptuses tunduvad viitavat sellele, et proua Ashtoni poliitika on jõudnud oma eluea lõppu. mõned inimesed ka juba olid hoiatanud selle eest, et islamistid soovitav, soovivad oma rolli Egiptuses laiendada. tegemist on üsna kehva stsenaariumiga, mis seal igapäevaselt äh, ellu rakendub. president Morsi on väga kaugelt astunud üle isegi nendest äh, kõrvalekalletest, mida tegid tema eelkäijad. tundub, et Euroopa Liidu jõupingutustel on siin üsna soovimatud tagajärjed, nimelt äh, see tähendab siis seda, et meie peame radikaalselt oma lähenemist muutma, peame selgelt avaldama arvamust nende äh, murettekitavate signaalide suhtes, mida me iga päev äh, Egiptusest kuuleme, õigusriik on ohus, demokraatia on ohus ja nii edasi. suur aitäh ja nüüd on üheks minutiks sõna ka härra Boris Saalal, palun. kolegovia, Egipt je stále v revolučnom procese lugupeetud kolleegid, revolutsioon ei ole veel lõppenud Egiptuses. põhiseadus äh, puudutab väärtusi, veendumusi, ajalugu ei saa äh, üheksakümne kaheksanda aasta Egiptust võidelda Euroopaga Euroopas äh, üheksakümnendate alguses äh, riigid pöördusid tagasi äh, demokraatia poole, Egiptus aga alles otsib demokraatiat, õigusriiki. kui Egiptusest saab salliv riik, siis see oleks heaks alguseks, võimaluseks demokraatiat edasi ehitada ja hiljem ka õigusriiki. ma usun, et Egiptus osutub äh, ehk edukamaks Euroopas läks äh, sellega aega kakssada aastat. suur aitäh! suur aitäh ja nüüd lähme siis ma-, vaba mikrofoni vooru juurde ja tundub, et väga paljud sõna ei ole soovinud, aga esiteks anname sõna Elena Bašeskule nii et üks minut ja pärast ühte minutit siis võtan lihtsalt mikrofoni ära. lugupeetud president, me kõik äh, arvasime, et pärast uue presidendi valimist Egiptuses poliitiline olukord rahuneb maha, aga kahjuks viimasel kahel nädalal on olukord hoopis kehvenenud. president Morsi otsus laiendada oma põhiseaduslikke õigusi võib olla ohuks demokraatiale üleminekul. ma toetasin äh, tugevalt kõiki reforme, mis kaasnesid Araabia kevadega, muuhulgas ka Egiptuse eh, re revolutsiooni, aga ma usun, et totalitaarset režiimi peaks uus samasugune asendama, see on põhjuseks, miks Egiptuse president peaks loobuma oma eh, võimu laiendamisest. Egiptuse kodanikud peaksid aga ka loobuma vägivaldsetest meeleavaldustest parimaks viisiks oma tahtmist saada oleks viieteistkümnenda detsembri rahvahääletus. uue põhiseaduse heakskiitmine oleks uueks sammuks demokraatia teel. suur aitäh! suur aitäh! vaba mikrofoni voorus ei ole võimalik esitada sinise kaardi küsimusi, Maria. niimoodi see lihtsalt ei tööta nüüd on sõna härra Murphy'l hmm?. suur aitäh, lugupeetud president, need, kes varakult äh, ristisid Araabia kevade ja Araabia talveks äh, äh, on eksinud, me näeme, et massimeeleavaldused leiavad aset, kuna president Morsi nõudis endale suuremaid võime. muuhulgas on see tagasi toonud ka Mubaraki mälestusse. aga noorte ja töötajate meeleavaldused näitavad, et nende võimekus organiseeruda ning meelt avaldada ei ole kadunud. olukord on kriitiline, rünnakud demokraatia vastu, tööliste ning naiste õiguste vastu on šokeerivad blokeerivad. ainult massiliikumine ning altpoolt üles liikumised on näidanud, et me saame siiski jätkata edasi demokraatlike protsessidega, inimesed loodavad välja saada vaesusest, kirjaoskamatusest, saada tasuta pensionisüsteemi, kooliharidust, tervishoidu ja nii edasi, need põhiõigused eh, ei tohi minna hukka ning eh, ei tohi saavutada võitu eh, Äh, kapitalistid, me peame kaitsma põhiseadust, mis, me ei tohi kaitsta põhiseadust, mis äh, eraomadel äh, põhineb, meil on vaja sügavat sotsiaalmajanduslikku muutust. suur aitäh ning nüüd saab sõna kolleeg Tsavila. Oh, vabandust, president, ma ei kuulnud teid. Egiptus fleiede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 on härra Mursi nii mõn-, astunud nii mõnegi sammu, kuid me peame endalt küsima, keda me peaksime toetama. keda peab siiski maailma avalikkus usaldusväärseks ja kui me oleme selle jõu leidnud, siis me peame seda toetama majandus on praktiliselt täiesti käest ära ja kõik seisab. proua minister, on ju otsustava tähtsusega, et majandusabi on vaja osutada. ma tahan küsida, kas te tahate esitada täiendava küsimusega või te võtsite sõna lihtsalt emotsioonilt, minut palun del referéndum constitucional en egipto el hecho de que la ma leian et eh, me peaksime vaatama kaugemale kui referendumi võimalik korraldamine opositsioon on samuti sellest loobunud ma leian et ilma euroopa liidu vaatlusmissioonita pakkus äh, Egiptus omal algatusel välja võtta vastu meiepoolsed vaatlejad selleks, et me võiksime jälgida rahvaküsitluse käiku, minu arvates parlament ei tohiks seda võimalust kasutamata jätta. aitäh. ja nüüd ütlen ma kõigepealt teile tere õhtust ja pöördun komisjoni poole kokku võtta, kas te soovite selle? oi, vabandust. nõukogu, nõukogu esindaja, palun, aitäh, president. Euroopa Liit on väga lähedane partner alati Egiptusele olnud, meid ühendab ajalugu, geograafia ja ühine eesmärk nimelt rahulik ja stabiilne naabrus. meie kõikide jaoks oli muljetavaldav see, kui egiptlased, olenemata oma ühiskonna äh, äh, kuuluvusest, äh, läksid tänavatele selleks, et paljult ja selge häälega oma sõnum välja öelda. Euroopa Liit väljendas kiirelt oma ühemõttelist toetust euro- äh,, demokraatiale üleminekule. see tee on olnud suhteliselt äh, konarlik ja jääb selliseks seni, kuni demokraatiale on üleminek toimunud ja kõikidele on tagatud inimõigused. igasugune uus äh, finantsabi, äh, mida Euroopa Komisjon on lubanud, peab nüüd äh, lähtuma Euroopa äh, äh, vastava poliitika põhimõtetest, mis on formuleeritud pärast Araabia kevade tärkamist. täiendavat abi antakse nendele riikidele, kes tõeliselt poliitilisi ja demokraatlikke reforme läbi viivad eesmärgiks on kõike haarav, kõiki haarav areng ja rohkem sotsiaalset õigust. me hoolitseme selle eest, et need põhimõtted viiakse täielikult ellu kõikides meile äh, naaberriikides, sealhulgas e e Egiptuses me peame ühtlasi ka meenutama, et enamik Euroopa Liidu programme on suunatud Egiptuse inimestele ja kõige kaitsetumatele nende hulgas. näiteks võtsime käesoleval aastal vastu toetusprogrammi võtmealadel töökohtade luge-, loomine, kutseharidus ja noorte töö saamise võimaluste edendamise tavaliselt abi antakse nendes valdkondades kohalike omavalitsuste või vabaühenduste kaudu. Egiptuse olukord on pidevas arenemises äh, iga tunni, iga hetkega see muutub ja me kõik oleme seda meelt, et Egiptus on otsustava tähtsusega meile, siis Euroopa Liidule ja kogu regioonile siin mainiti regionaalset dimensiooni ja selle mm, tähtsust eh, nii Egiptuse jaoks kui Lähis-Idale, sealhulgas relvarahu jaoks. me kõik peaksime olema kannatlikud, sellepärast et üleminekuks kulub aega. me peaksime hoolitsema selle eest, et vähemuste austamine Eh, eriti usuliste kogukondade austamine on, eh, oleksid Euroopa, Egiptuse demokraatia ülesehitamisprotsessi nurgakivid. põhiseadus peab tulenema kõige laialdasemast rahvaga kok-, sõlmitud kokkuleppest. just nimelt selline sõnum läheb Euroopa Liidult meie Egiptuse kolleegidele, jätkakem tööd. sellel ajal, kui me praegu siin seda debatti eh, peame, arutatakse uusi dialoogi ettepanekuid. nagu siin saalis üks saadik ütles, ei ole siin küsimus mingisugusest megadiplomaatiast, aga diskreetsus ei tähenda veel seda, et välja ei võiks minna jõuline sõnum. Euroopa Liit toetab demokraatiale üleminekut Egiptuses. kolmeteistkümnendal, neljateistkümnendal novembril oli meil selleteemaline üritus, kus esitati kõik meie meetmed, investeeringud, turism, mobiilsus, vahetus ja loomulikult finantstoetused, laenude ja toetuste näol. poliitilised rahutused ei saa selle rakkerühma tööd varjutada. põhimõtteliselt Euroopa Liidul on unikaalne eh, võimalus aidata Egiptusel kinni pidada nendest põhiprintsiipidest. praegu on vaja Euroopa Liidu poolt veelgi rohkem panustamist lõpetuseks kordan, et demokraatlik üleminek on pikk protsess. see vajab rasket tööd, pühendumust äh,, sitkust ja kannatlikkust ka veel. Euroopa Liit jätkab Euro-, e Egiptuse rahva toetamist sellel raskel ajal, me tegutseme otsustavalt ja järjepidevalt selleks, et võidaksid demokraatia, inimõigused, õigusriik ja hea valitsemistava. aitäh, president! Eh, aitäh! proua Kosaku Markulis. järgmine punkt meie päevakorras on ka selline, kus ähm, kuuleme taas kõrge esindaja seisukohta äh,. teema on